Euroopa Parlamendi täiskogu osaistungjärgu uuesti avatuks. protokoll ja vastu võetud tekstid kolmeteistkümnendast septembrist on teile esitatud, kas teil on selle kohta märkusi, kommentaare? ei ole parimad Leener on mulle teatanud, et astub tagasi parlamendi liikme kohalt kahekümnendast septembrist.